Eh, tere pärastlõunat, kallid kolleegid, ma vabandan selle väikese pausi eest, aga eh, tähtis on, et me oleme valmis küsimusteks. ja järgmine eh, rubriik siis, millega me tegeleme, ongi küsimused nõukogule ja esimene küsimus tuleb härra Posseltilt ja see puudutab rahvusvähemusi Serbias, palun. ma tänan Äh, ma tänan härra Posseldit selle küsimuse eest. Äh, üldasjade kohtumisel seitsmendal, kaheksandal detsembril Äh, käesoleval aastal me võtsime vastu järeldused laienemise kohta ning ka stabilisatsiooni ja assotsiatsiooni protsessi kohta ja oma järeldustes nõukogu tervitas Serbia kohustumist äh, töötada Euroopa Liiduga integreerumise nimel ning viia läbi reformid vastavalt Euroopa normidele ning nõukogu juhtis tähelepanu sellele, et reformide äh, päevakavast tuleb ka kinni pidada ja neljateistkümnendal oktoobril oli meil pressiteade kus me räägisime eh, õigusraamistikust, mida Serbia peab jät-, järgima ning rääkisime ka inimõiguste kaitmisest Serbias. uus inimõiguste ja vähemuste minister Serbias hakkab etendama selles reformitöös väga tähtsat rolli, aga meil on vaja veel palju tööd ära teha selleks, et Serbias paremini mõistetaks rahvusvahelisi norme ning nõukogu juhtis tähelepanu ka sellele, et Serbia on ratifitseerinud kõige tähtsamad instrumendid inimõiguste vallas Serbias. nüüd, mis puudutab Lõuna-Serbia spetsiifilist olukorda, millele saadik juhtis tähelepanu, tõesti, seal juulikuus kus toimusid intsidendid ja toimusid mitmed arreteerimised. aga pärast seda ei ole enam intsidente olnud ja Lõuna-Serbia koordineerimisasutuse töö on samuti paranenud, olukord ei ole lihtne, aga kõige tähtsamad etnilised rühmad eh, ka albaanlased eh, eh, löövad kaasa selle koordineerimisrühma töös ning mm, Medevna ülikoolis on eraldi mm, osakond loodud, kus tegeldakse albeenia serbia keele õpetamisega ning on oodata uusigi institutsioone lühiajaliselt ja see tähendab seda, et hariduse, kultuuri vallas olukord paraneb majanduslik olukord on selles piirkonnas raske eh, ja see on raske ka rahvusvähemustele Serbia lõunaosas ja rahvusvahelik üldsus ja OSCE hoiab silma peal, mis toimub Lõuna-Serbias ning üritab seal edendada rahu ja stabiilsust kõigi vahenditega, tehes seda tihedas koostöös Serbia ametivõimudega ja kohalike poliitiliste juhtidega. tänan minister, nüüd härra Possel proua nõukogu esindaja, suur tänu selle väga hea vastuse eest, ma tahtsin öelda, et tegemist on kolme regi-, piirkonnaga, kahe piiripiirkonnaga, Vojvodina ja Lõuna-Serbia piirkond Priševu. ma loodan, et te oma tulevases töös volinikuna jälgite seda, et äh, nendele piirkondadele antaks ka piiriüleseid äh, programme ja ja Serbia sisepiirkond on täiesti ära lõigatud ja seal tuleb parandada majanduslikke väljavaateid ähm, rahvusvaheliste probleemide lähenemises. Lõunapiirkond, Serbias on väga palju vägivalda ja ma palun, et nõukogu tegeleks jätkuvalt selle väga ohtliku piirkonnaga. proua minister, palun härra Posselt, ma kinnitan teile, et me jälgime väga tähelepanelikult olukorda seal ja see on komisjoni eh, pidevaks tööks samuti eh, ja olukord on habras, aga olukord on paranenud just tänu nendele institutsioonilistele korraldustele, mis on samm õiges suunas. ning ma usun, et meie ja OSCE toetusega arengud jätkuvad positiivses suunas mul on veel üks täiendav küsimus, härra Auvemaier, palun. aitäh, proua esinaine. Äh, vägivald Äh, on äh, ka Kosovos kahjuks, mitte ainult Serbias. ühelt poolt on Albaania vähemus Serbias ja Serbia vähemus Kosovos ja minu küsimus oleks, et mida äh, teeb US, kuidas Euroopa Liit, arvestades viisalihtsustusi Albaania suhtes, tagab selle, et seal ei ole halle alasid ja selleks, et anda öö, Äh, ja, äh, ja kuidas sa ähm, Kosovole anda viisalistustusi ilma tunnustamata Kosovot kui ähm, riiki? tänan, minister, palun. ma ei ole päris kindel, milles oli küsimus. kui asi puudutab Kosovot, siis äh, on palju tööd vaja ära teha Äh, sõltumatult sellest, et mitte kõik liikmesriigid veel ei ole tunnustanud Kosovot, aga me teeme tööd selle nimel, et vaadata, kuidas olukord soodsamaks muuta ka Kosovole, aga see nõuab aega ja probleeme on endiselt. ja tulevikus hakkab ka neile kohalduma äh, viisarežiimi lihtsustamise süsteem, aga tingimused praegu veel ei ole täidetud. jah, ma tänan nüüd järgmine küsimus tuleb proua Harkinilt ja puudutab tööpuudust. palun, minister, teie saate sõna. suur tänu, proua president, suur tänu, proua Harkin, selle küsimuse eest. praegune kriis on loomulikult mõjutanud miljoneid inimesi ja on tabanud väga raskelt ja see on üks peamistest väljakutsetest, mis Euroopa Liidus meie ees praegu on, et me peame nende majanduskriisi järelmõjudega tegelema, peame arvestama vananevat tööjõudu, millel on oma mõju ja pra-, liikmesriigid peavad vähendama praegust töötuse taset ning peavad vältima seda, et töötus kujuneb pidevaks. tegelikult vastutavad oma tööhõivepoliitika eest liikmesriigid ise, kuid Tööhõivenõukogu on vastu võtnud suunised ja need, seda tehti mitu aastat tagasi ja ma tahaksin rõhutada asjaolu, et äh, arvestades äh, tööjõuturgude erinevust, peavad ka meetmed olema erinevad. me tulime välja selle kohta ühise raportiga ja seal nõukogu ning äh, komisjon tõid välja erinevate liikmesriikide olukorra. praeguse kriisiga on Euroopa Nõukogu nõukogu mm, pööranud äh, tööpuudusele erilist tähelepanu, detsembris kakskümmend kaheksa leppisime me kokku, et peaks olema siis majandusliku taastamise kava Euroopa Liidu jaoks ja see annab meile siis raamistiku neile, nende meedete jaoks, mida tuleb vastu võtta. Euroopa Parlament ja Nõukogu juunis võtsid vastu määruse äh, muudatuste kohta, mis Euroopa mm, globaliseerumisega kohanemise fondi äh, sisse viiakse, nii et oleks võimalik ka rahastamist seal taotleda Äh, erinevad meetmed erinevate olukordade jaoks, riiklikult äh, saab äh, tegeleda erinevate sotsiaalkindlustusmaksudega, vähendada halduskoormust, aidata kaasa noorte tööhõivele, soodustada liikuvust ja see oli välja toodud ka nõukogu raportis peale tööhõive nõukogu. peale juunikuist kohtumist tõi nõukogu välja rea äh, meetmeid, mis aitavad liikmesriikidel ja tööjõuametitel siis äh, turv-, turvalise paindlikkuse kaudu äh, just äh, lahendada neid probleeme, näiteks paindlik tööaeg ja nii edasi. see parandab olukorda ettevõtjate jaoks ja loodetavasti toob kaasa ka paindlikuma tööturu. samuti me üritame sisse tuua motivaatoreid, vähendada sotsiaalkindlustusmakseid, anda sissetuleku äh, toetust ning äh, soodustada äh, liikuvust. septembris lepiti kokku, et lühiajalised meetmed peavad jätkuma, näiteks lühiajaline tööhõive, paremad tööturule sisenemise võimalused, koolitus ja nii edasi ning samal koosolekul ministrid leppisid kokku, et tööhõive on väga oluline selleks, et vältida äh, tõrjumist. ja seetõttu liikmesriikidel julgustatakse mm, seda, et nad ähm, aitaksid ka laste hoolekande eest hoolt kanda ja vähendaksid palgavahesid. see puudutab eriti neid rühmi, kes eriti kannatavad selle kriisi käes, noored ja vanad inimesed, puuetega inimesed ja eh, tähtajaliste lepingutega inimesed. me peame andma noortele inimestele võimalusi hariduse kaudu ja see peab olema peamiseks eesmärgiks eh, just eh, noorsoopoliitika vallas perioodil kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kaheksateist ja see projekt võeti võeti siis komisjoni poolt vastu aastal kaks tuhat üheksa. suur tänu ja proua Harkin! aitäh äh, teie vastuse eest, äh, minister Malmström, ja mul on hea meel teid näha, loodetavasti me näeme järgmisel aastal teid veelgi rohkem, et te tulete kohale meie küsimustele vastama. igal juhul suur tänu vastuse eest, kaks asja, mis minu arvates on väga olulised, aga mida te ei maininud oma vastuses, on need, et kõigepealt äh, ettevõtluse julgustamine ja teiseks teadustööle kulutuste suurendamine, aga ma tahan lisaks küsida, et siiani me oleme toetunud avatud koordinatsioonimeetodile ja tegelikult on tegu suhteliselt nõrga instrumendiga, see ei toiminud hästi selleks, et saavutada Lissaboni agenda eesmärke. kas teil on mingeid ettepanekuid selle mehhanismi tugevdamiseks, aitäh? aitäh! see on väga asjasse puutuv küsimus ja nagu te teate, nõukogu on juba komisjoni ettepaneku põhjal hakanud arutama Lissaboni strateegia tulevikku ehk Euroopat kaks tuhat kakskümmend ja selle kohta langetab otsuse hiljem kevadel Hispaania eesistuja. üks küsimus seal puudutab seda, et kuidas me pikaajaliselt äh, väljume praegusest olukorrast. kuidas me saame luua Euroopa, mis on konkurentsivõimelisem, kus on rohkem ettevõtlust selleks, et vältida sotsiaalset tõrjutust ning tööpuudust. kuidas investeerida teadusuuringutesse selleks, et olla tõesti tugev globaalne osa osapool, nagu me tahame olla selles vallas ja kuidas see kõik sobitub uue strateegiaga. ning üks väga oluline aspekt strateegia juures on äh, valitsemistava meetod, ma arvan, et avatud koordinatsioonimeetodil on omad eelised, kuid seda on vaja parandada, meil on vaja hõlmata rohkem kohaliku ja piirkondliku tasandi ametivõime, kuna nemad rakendavad kõiki neid meetmeid ja meil peab olema selline omanikutunne riikide poolt selle protsessi kohta ja me peame tõesti vaatama just seda valitsemisprotsessi ja valitsemistava see dokument on nüüd liikmesriikide käes konsultatsioonideks ja me loodame, et sealt tuleb väga häid ettepanekuid, kui, kuna tõesti see on üks strateegia nõrku punkte. aitäh! suur tänu! mul on kaks äh, lisaküsimust härra Moltserilt ja härra Rüübigilt. kõigepealt härra Moltser. härra Möltser, Euroopa Liidu planeeritud mikrokrediidirahastu ei ole, ei saa ju uut raha, vaid rahad peaks tulema progressi programmist. kuidas niimoodi tuleks vältida, et see uus instrument ei kahjustaks juba varem otsustatud sotsiaalprogramme ja tööhõiveprogramme? aitäh sõna härra Rüübikil. aitäh, proua president. minu küsimus on seotud sellega, et kas pole mõttekas äh, tööpuudust äh, üldse vältida, kas äh, et ei näe võimalusi, ülesandeid, mida saaks anda töötutele ja kuidas tugevdada VKE-sid, mida alles luuakse, kas siin on võimalusi piiriüleselt kasutada meetodeid ja vahetada paremaid kogemusi, millega luuakse uusi ettevõtteid? aitäh, proua minister suur tänu. nagu ma ütlesin, siis lõppvastutus töökohtade äh, loomise eest on nii-öelda liikmesriikide oma, aga loomulikult on võimalik palju ära teha ja nii, nagu ma sissejuhatuses proua Harkinile ütlesin, on tehtud väga palju soovitusi nõukogu poolt, et kuidas võiks töötada selleks, et tõsta paindlikkust, töötada erinevate toetussüsteemidega, aktiveerida inimesi selleks, et vältida äh, tõrjutust ja on väga oluline, et me jätkaksime nende kõrgetasemeliste kohtumistega sotsiaalpartnerite ja liikmesriikidega selleks, et äh, valits-, vahetada kogemusi parimate tavade kohta. Need on olemas liikmesriikides, aga me peame üksteisele tooma näiteid ja, ja seirama neid kõige paremaid viise, mida kasutada, nii et see on kombinatsioon sellest, et me anname nõukogu poolt soovitusi, kuid teisalt, et liikmesriigid ähm, tõesti ise võtavad vastutuse ja kohanevad, teevad kohandusi selleks, et äh, kohalike oludega hakkama saada. ja esimese küsimuse kohta ma tegelikult äh, ei saanud aru, mina ei rääkinud tegelikult äh, mikrokrediidirahastust, ma viitasin äh, Äh, globaliseerumisega kohanemise fondile, nii et äh, Euroopa Parlamendi abiga on see tehtud paindlikumaks, liikmesriigid saavad seal lihtsamini toetust, samuti ettevõtted, kes, kes satuvad raskustesse, et aidata siis töötuks jäänuid. suur tänu, proua minister, nüüd läheme järgmise küsimuse juurde, mis pärineb härra Tšuntiselt ja puudutab siis läbirääkimisi Türgi osalemiseks Frontexi ühisoperatsioonidel Eh, proua president, ma tänan. Euroopa Liidu strateegias, eh, mis on suunatud immigratsiooni paremale eh, juhtimisele, etendab ka ühine piirikontroll. see integreeritud piirikontroll detsembris kaks tuhat kuus otsustati ära nõukogus ja ma tahaksin rääkida ka, et meil on äh, koostöö kolmandate riikidega, Frontex on seda väga edukalt ellu viinud ja ma tahaksin siin viidata ka Frontexi määrusele, Frontex võib soodustada äh, koostööd liikmesriikide vahel ja kolmandate riikidega selleks, et Euroopa Liidu teguspoliitikaid, tegevuspoliitikaid ellu viia, neid võib suun-, ka kahepoolseid lepinguid sõlmida, kõik see on juba toimunud ja seda on ka arutatud. nüüd läbirääkimiste mandaadi annab tegevdirektor ja kõik asjasse puutuvad liikmesriigid. ja nüüd, mis puudutab Frontexit ja Türgi osalemist selles ühisoperatsioonis, siis sellel on juba pikk ajalugu. läbirääkimised ei ole veel lõpule jõudnud ja sellepärast on nõukogul väga raske praegu täpselt kommenteerida äh, läbirääkimiste arengut. ma tänan ja härra Tšuntis, palun. aitäh proua president, proua minister, teie tänasest vastusest saan ma asju järgnevat. esiteks, äh, läbirääkimised Frontexi ja Türgi vahel on juba jõudnud äh, üsna kaugele. teiseks, äh, läbirääkimised on teada kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele, ka Kreeka on saanud vastava teabe ja mis puudutab välisministrit, siis see, nende vahel on jõutud kokkuleppele, et see on seotud piiri, välispiiride kontrolliga. kui viiakse läbi ühisoperatsioone, kui Türgi tahab osaleda välispiiride kontrolli, kontrollis, kuidas äh, siis tagada ini-, sisserändajate inimõiguste kaitset? ning teine asi, mis on veel delikaatsem, mitte üksnes välispiiride äh, Äh, ei puuduta see, vaid kas Türgi tõesti hakkab tegutsema Euroopa Liidu välispiiridel ja hakkab neid kaitsma, kas komisjon saab äh, sellega nõus olla? tänan, minister, palun. jah, äh, tegemist on tohutu mahuka küsimusega, läbirääkimised Türgiga on alles alanud ja komisjoni esindaja härra Barrot ja Rootsi rändeminister olid kaks nädalat tagasi Türgis, et alustada neid läbirääkimisi. esimene raund oli edukas, aga lõpule ei ole need kuidagi jõudnud ja sellepärast on väga raske praegu rääkida ehm, asjade seisust, sest kogu aeg ehm, asi areneb edasi. aga loomulikult me informeerime liikmesriike pidevalt aruteludest ehm, põhiõigustest kinnipidamine ja Euroopa väärtustest kinnipidamine on midagi, millele alati viidatakse. nii et ei tehta ka Türgile siin mingit erandit, aga nagu ma ütlesin, lugupeetud saadik, läbirääkimised on alanud, nad on tublisti edasi liikunud, aga nad ei ole sugugi lõpule jõudnud ja kõik liikmesriigid kuulevad Frontexi juhatuse äh, käest asjade seisust. ma tänan. mul on kaks täiendava küsimuse soovi laekunud ja enne kui me edasi läheme, ma ütlen teile, et täiendav küsimus Äh, tuleb esitada kolmekümne sekundi jooksul. üsna hästi on asjad praegu sujunud, aga palun jätkake samas vaimus ja tohib esitada ainult kaks täiendavat küsimust ühel korraga. Äh, nii et palun. esimene küsimus. aitäh, proua president, proua minister see, nagu ma sellest praegu aru saan, on see kokkulepe, mida me Türgiga äh, sõlmida tahame, see puudutab koostööd sisserändamisküsimustes, see on seotud ka Frontexi tegevusega. Kreekas oleme näinud, et Frontexi laevu Türgi ametivõivud takistasid. me ei ole saanud äh, konkreetset vastust äh, selle kohta, et mil-, e-, et kuidas sellega on, et kas teil on paremat teavet? härra Möltser, palun. E-, kindlasti on mõttekas teha rahvusvahelist koostööd, kui seda koostööd ei ole vaja välja osta Euroopa Liidu abirahadega. milliste teiste riikidega käivad äh, sellised läbirääkimised praegu või on plaanis selliseid läbirääkimisi pidada ja kas Türgi äh, riigile on, pakuti finantsstiimuleid, et ta osaleks sellistes Frontexi aktsioonides? ma tänan, nüüd on sõna ministril yes,. Ma... ma tänan, proua president, aluste küsimus sellest küsiti juba infotunnis äh, ja nõukogu on Türgi võimude ja valitsuse esindajatele tähelepanu juhtinud sellele, et hea koostöö selles piirkonnas on aluseks seda asja edasi arutada ja oleme palunud ka, et Türgi ametivõimud hoiduksid mis tahes provokatiivsetest aktsioonidest. ma hiljuti sain ka sellise öö, äh, sõnumi saata ja sain ka vastuse ja nagu ma ütlesin, läbirääkimised jätkuvad, toimuvad nagu tavaliselt tegevuskorda järgides. Senegaliga, Cabo Verdega on meil samuti läbirääkimised ja Maroko, Egiptuse ja Mauretaaniaga oleme alustanud, aga ei ole palju edasi liikunud oma läbirääkimistes. ja tavalise menetluse kohaselt toimub kõik Äh, Frontexi juhatusele antakse mandaat läbirääkimisi alustada, mõnel puhul ollakse edukamad, teisel puhul ja jälle äh, Venemaa, Moldova, Ukraina, Gruusiaga on meil äh, olnud edukas koostöö, aga mujal ei ole sellist edu olnud. tänan ja nüüd me läheme järgmise küsimuse juurde, mis tuleb härra Kellilt ja puudutab kliimaläbirääkimisi Kopenhaagenis. proua minister jah, aitäh ja ma arvan, et härra Kelly, jah, ma näen teid. arengud tegelikult toimuvad sel ajal, kui me ju siin räägime. aga püüan anda teile ülevaate hiljutistest küsimustest. just leevendusmeetmed ning rahastamine. nagu täna hommikul ütles peaminister, oleme me endiselt kindlad, et me saame eduka tulemuse eh, Kopenhaagenist, mis aitab siis eh, hoida kliima või temperatuuri äh, soojenemist alla pluss kahe kraadi võrra äh, enne võrreldes tööstuseelse äh, ajastuga ja loodetavasti jõuame siin siis poliitiliselt siduva lepinguni, mis selge ajakava kohaselt toob kaasa mm, õiguslikult siduva lepingu alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist, aga selleks, et jõuda kokkuleppele, on vaja lähenemist järgmistes etappides, eriti mis puudutab heitmete vähendamise suhtes võetavaid kohustusi aastaks kaks tuhat kakskümmend arenenud riikide poolt. Jaapan ja Norra on veidi vastu tulnud, aga praegune ei ole piisav. selles kontekstis rõhutas Euroopa Liit üle siis neid nõudeid teistele riikidele, et tuleb olla ambitsioonikam ja et peavad olema mõõdetavad, aruandlust välja kannatavad ja tõesti leevendavad meetmed arenenud riikide poolt Hiina, Indoneesia, Brasiilia, Lõuna-Aafrika ja Lõuna-Korea, suured arenguriigid on öelnud, et nemad äh, ei suurenda oma heitmeid nii kiiresti kui varem, aga me leiame, et äh, tegelikult Hiinalt ja Indialt me ootame rohkemat äh, ja, ja eriti kui me tahame siis eesmärkide juurde jääda. ja seetõttu me soovime, et nemad ambitsioonika kokkuleppe raames läheksid kaugemale samuti on meil vaja tehnosiirete võimet ning rahastamist õiglases süsteemis leevendamise, kohanemise, võimekuste loomise ning tehnoloogia üleviimise jaoks just arenguriikidesse. ning selles kontekstis viimane ülemkogu mm, tuli välja siis numbritega, mis peaks andma hea hoo nendele läbirääkimistele ja see on suurendanud ka meie usaldusväärtust. riigipead ja valitsusjuhid ähm, on nüüd äh, teel Kopenhaagenisse, tõenäoliselt nemad annavad ka vajaliku hoogu just äh, leevendusmeetmete ning ähm, finantspoole pealt, nii et loodetavasti jõutakse kokkuleppele. meie oleme tulnud välja siis ettepanekuga, et ähm, juriidiliselt siduv leping esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist tuleb sõlmida niipea, kui võimalik peale Kopenhaageni konverentsi ja silmas peetakse just kuuekuulist ajavahemikku. aitäh, proua minister, härra Kelly. aitäh, proua minister. tahaksin teid tänada teie konkreetse täpse ja loogilise vastuse eest mitte ainult minu küsimusele, vaid kõigile küsimustele, mida olen kuulnud juunikuust peale siin parlamendis, te olete olnud suurepärane. mul on samuti uhke äh, tunnistada, et ma olen osa Euroopa Liidust, kes juhib seda kliimamuutuste vastast võitlust ja oluline on just see, et mõned aastad tagasi oleks olnud võimatu, et Ameerika ja Hiina juhid on kohal sellel arutelul, aga nüüd nad on. aga milliseks kujuneb just see tegevusviis või moodus operandi praegusest hetkest edasi? aitäh, härra Kelly, suur tänu nende lahkete sõnade eest, ma arvan, et Need tegelikult poliitilised läbirääkimised algavad homme, nii et siis, kui kohal on, nagu te ütlesite, igalt poolt maailmast peaministrid ja eh, presidendid, sest nemad saavad anda just selle dünaamika ja jõu, mis peaks looma ambitsioonika poliitilise kokkuleppe ja me tõesti ei anna järele, meilt oodatakse tulemusi kogu maailmas, see on meie põlvkonna kõige olulisem äh, küsimus ja kui me homme ei jõua kokkuleppele, siis me lihtsalt jätkame kõnelusi niikaua, kuni me jõuame kokkuleppele, suur tänu! ja nüüd läheme järgmise küsimuse juurde, mis pärineb härra Mitchellilt ja puudutab äh, arengumaade rahastamist seoses kliimamuutusega. proua minister, aitäh! Äh, ma tänan, teema on sama nagu lugupeetud saadik ütleb, eh, eh, tõesti, arenguriikide rahastamine kliimamuutusega toimetulekuks on väga delikaatne küsimus Kopenhaagenis ja on vaja jõuda kokkuleppele. tahaksin juhtida tähelepanu, oktoobrikuisel ülemkogul räägiti sellest, kuivõrd tähtis on alustada rahastamist, et kohe hakataks meetmeid rakendama ning on vaja kollektiivseid ja tõhusaid eh, samme ette näha ka keskmises ja pikemas perspektiivis nendes arenguriikides. paar päeva tagasi nõukogu Euroopa Liidu liikmesriigid ütlesid, et on valmis kaks koma neli miljardit aastas eraldama aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist selleks, et aidata arenguriike võitluses kliimamuutustega. ja selle kohustusega me saatsime väga tugeva sõnumi äh, läbirääkijatele eh, Kopenhaagenis ja ka usaldus meie vastu tugevnes sellega. meil mõistame, et on vaja eh, avaliku sektori ja eh, erasektori rahasummasid tugevasti suurendada, näiteks eesmärgiks aastaks kaks tuhat kakskümmend ning on vaja mm, tagada ka suutlikkus ülesandeid täita ja oktoobrikuine ülemkogu võttis vastu komisjoni hinnangu, et koha, kliimamuutustega kohutamiseks ja leevendusmeetmeteks kulub sada miljardit eurot aastas aastaks kaks tuhat kakskümmend Mm, nii et siin on arvatud eh, nii eh, heitmekvootidega kauplemine maailmaturul kui ka nende arenguriikide enda jõupingutused pluss rahvusvaheline abi. nii et eh, on teisigi hinnanguid tehtud, teised allikad on sellega tegelenud, aga selle hinnang ettepaneku tegi komisjon ja nõukogu kiitis, ülemkogu kiitis selle kui parima hinnangu. ja arvatakse, et kakskümmend kaks kuni viiskümmend miljardit aastas läheb, kulub rahvusvaheliselt aastaks kaks tuhat kakskümmend. Euroopa Liit on juba suure panuse andnud, aga kõik riigid, sealhulgas kõige vaesemad, peaksid rahvusvahelist finantseerimise oma panuse andma tuginedes loomulikult nende SKP-le ja ka heitmete tasemele ning ülemkogu oktoobris juhtis tähelepanu sellele, et Kopenhaageni leping peab eh, ka kohustust sisaldama, et eh, ületataks kahekraadise, eh, kahekraadist tõusu ning tähtis on mõelda finantseerimise ja uute tehnoloogiate peale. ma tänan härra Mitchell. jah, ma olen, ühinen härra Kelliga ja hin, ütlen, et hindan kõrgelt teie vastuseid ja seda, kuidas Rootsi eesistujana on tegutsenud, see on olnud lihtsalt suurepärane ja eeskujulik. proua minister, me viimastel päevadel nägime, et USA president Liit on arutanud arenguriigi juhtidega asja, kas Euroopa Liit on ka ühinenud nende läbirääkimistega ja üle saanud nendest lõhedest, mis meil on meil USA-ga ja teiste riikidega kokkuleppe saavutamisel ja kas minister teab, et kui hakatakse rahastama arenguriike, et siis läheb ju vaja uut raha ja et et see kuidagimoodi ei vähendaks neid summasid, mis lähevad äh, võitlusele vaesuse ja näljaga. tänan, proua president, esimene küsimus. loomulikult sügisel on olnud äh, väga palju kahepoolseid kohtumisi selleks, et valmistuda ette ja soodustada läbirääkimisi. me oleme kogu aeg pidevalt USA-ga kontaktis olnud ning oleme üritanud neid tagant tõugata ja saavutada neilt üha auahnemad avaldused neil on omad kahepoolsed kontaktid samuti ja mõningatel puhkudel meid on kaasatud, teistel juhtudel jälle mitte, sest meie ju üritame survet avaldada erinevatest nurkadest, meil on Rootsi esimesel kuus eh, kahepoolset kohtumist Hiinaga, Indiaga, Ukrainaga, Lõuna-Aafrikaga, Venemaaga ja USA-ga toimunud kliimaküsimustes, eh, mis on olnud päevakorra tipus nii et väga palju on olnud kohtumisi. ja nüüd, mis puudutab rahastamist, jah, siin on äh, koos nii vana kui ka uus raha äh, mõned riigid on sellise äh, ühendamise läbi viinud, osa on juba mõned aastad tagasi arengu mm, eelarvest raha, et eraldanud ja vähim arenenud riigid on loomulikult need, kes kõige rohkem kannatavad kliimamuutuste tõttu ja sellepärast on loogiline, et äh, üks osa arengueelarvest läheb ka kliimamuutustega võitlemise meetmetele ja majanduskriisi tulemusena paljud liikmesriigid kahetsusväärselt on vähendanud oma mm, e arengueelarveid aga see on muidugi kahetsusväärne, aga põhjus on lihtsalt finan-, see majanduskriis. ma tänan. nüüd läheme edasi. järgmine küsimus tuleb härra Adam Koosalt ja puudutab ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest. minister, palun suur tänu, proua president. meetmed selleks, et parandada juurdepääsu, on loomulikult äh, äärmiselt tähtsad võitluses diskrimineerimise vastu, nii nagu parlamendiliige ka on oma küsimuses väljendanud. eesistumisperioodil me kon-, jätkasime välja pakutud äh, direktiivi tehnilise tasandi kontrollimist ja Äh, on põhimõtteliselt neli alust, mis on katmata, see on siis ähm, usk, äh, vanus, seksuaalne sättumus ja puue ja novembris võtsime vastu ülevaate olukorra kohta eesistuja poolt, mis puudutab meetmeid, mm, rakendusulatust ning rakendamise ajakava. eesistuja andis aru ka selle kohta, et konkreetne küsimus, mis puudutab Mm, toodete kujundust või valmistamist on, tuleb samuti hõlmata selle ettepanekuga, seda tuleb edasi arutada. mainisime ka seda, et seal on näiteks eh, direktiivi finantsmõjude tõttu küsimusi, mida tuleb er-, edasi arutada ja poliitilise kokkuleppe saavutamiseks on vaja välja tulla niisuguse tekstiga, mis sobib kõigile liikmesriikidele, kuna kõik liikmesriigid peavad nõus olema, enne kui me saame sellega nõukogus edasi minna. kahjuks hetkel läbirääkimised ja arutelud äh, rakendamiskuupäeva ning rakenduse ulatuse äh, leiavad endiselt aset ja tõenäoliselt kestavad edasi. aitäh, härra Koosa, palun! suur tänu! suur tänu, minister, selle vastuse eest ma näen, et äh, on astutud mõningaid paljulubavaid samme, aga tahaksin rõhutada kolme asja. on viiskümmend miljonit inimest elab äh, Euroopas, kes on puudega ja see küsimus ei puuduta ainult neid, kuna Euroopa Liidu ühiskond on vananev, kiiresti vananev ühiskond ja see ei ole ainult küsimus äh, puuetega inimestele, vaid kõigi inimeste tuleviku suhtes kes vananevad, satuvad noh, ratastooli, vajavad kaldteid ja nii edasi. nii et see on üleüldine sotsiaalne probleem tulevikus. nüüd, mis puudutab juurdepääsu teenustele, siis see kümneaastane tähtaeg pakuti välja, see on oluline ja oluline on sellest kinni pidada, kuna see on meie kõigi huvides. aitäh ja minister, palun! jah aitäh! ma päris kindlasti nõustun äh, parlamendiliikmega selles osas, et sellist direktiivi on vaja ja et endiselt on miljoneid inimesi Euroopa Liidus, kellel ei ole juurdepääsu niisugustele igapäevaelu asjadele, mis äh, aitaksid neil elada, nii seetõttu on, on neil teatud takistused igapäevaelus ja seetõttu ma olen selle eesmärgi poolt. nõukogu arutelud võtavad väga palju aega tegu on tõesti maad rajava või, või uut pinda rajava mm, ettepanekuga ja sellel on nii praktilised kui rahalised tagajärjed, nii et on vaja liikmesriikide üksmeelt ja seetõttu ja, ja sellele järgnevalt ka parlamendi ähm, kinnitust või nõusolekut, enne kui direktiivi saab vastu võtta. me oleme pidanud äh, töörühmade koosolekuid, läbirääkimisi nõukogus, oleme liikunud edasi, kuid kahjuks ma pean olema teiega väga aus, me ei ole veel jõudnud selle üle vajaliku konsensuseni, aga me jätkame seda tööd eh, järgmiste eesistujate jooksul, nii nagu meie seda tegime ja kindlasti võtab teatepulga üle ka Hispaania eesistuja. aitäh, minister, nüüd läheme sama teemaga edasi. küsimus proua Blinkevitš-Jutelt, mis puudutab puudega inimeste õiguste kaitset ma tänan, proua president. jah, me kõik teame, millised äh, sotsiaalsed raskused mm, on tekkinud majanduskriisi tõttu ja nüüd on vaja kaitsta neid äh, inimrühmi, kes on kõige kaitsetumas olukorras ning on vaja rohkem tõrjutusega tegeleda. me teame, et puudega inimesed ja teised kaitsetud äh, rühmad on, ei saa normaalselt elada, sest neid diskrimineeritakse. ja nõukogu on juhtinud tähelepanu, kuivõrd tähtis on puudega inimestele tagada juurdepääs tööturule, seda on tehtud Lissaboni strateegia raames ning meil on ka suunised tööhõive kohta. märtsis kaks tuhat kaheksa nõukogu koos liikmesriikide valitsustega võttis vastu resolutsiooni, mis puudutas puudega inimeste olukorda Euroopa Liidus kaitsetute eh, inimrühmade kaasamine tööturgu on samuti kahe tuhande üheksanda aasta nõukogu järeldustes käsitlemist leidnud. tähtis on, et inimesed saaksid pääseda tööturule, see tagab meile pikaajalisema kasvu muuhulgas. ma tahan teile meenutada, et parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, et aastal kaks tuhat kümme Äh, kuulutatakse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aastaks. ja see otsus äh, hõlmab ka hariduse tagamist kõigile ja võrdset juurdepääsu tagamist äh, IT-süsteemidele ja tehnoloogiatele, sealhulgas ka puuetega inimestele. ja teine, see puudutab puudega inimeste Eh, perekondi, kes on samuti väga raskes olukorras. me mõtleme ka tulevaste algatuste peale selles valdkonnas. nüüd, mis puudutab nõukogu direktiivi eh, inimeste võrdse kohtumise kohta, sõltumata siis nende usutunnistused, veendumusest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, siis meie leiame, et puudega eh, inimesed võidavad sellest, kui nõu-, komisjoni ettepanekust saab reaalsus aga tekstiga töötata, töötatakse praegu edasi. ja eduaranne võeti vastu novembrikuus, aga paraku ei ole veel jõudnud nõukogus ühisseisukohale. me ei tea, millega läbirääkimised lõpevad, nad alles käivad, aga ma usun, et lõppkokkuvõttes saab olema meil väga hea tekst ja nagu ma ütlesin, liikmesriigid peavad kokku leppima selle ehm, ettepaneku üle. liikmesriigid on need, mis, kes vaatavad, millised tagajärjed selles kontekstis majanduskriisil on. aga kui jõutakse ühehäälsele seisukohale, siis Euroopa Parlament vastavalt artiklile Lissaboni leping artikli üheksateist Lissaboni lepingus annab oma panuse. ma tänan, nüüd saab sõna proua Blinkevitš-Jute, palun äh, ma tänan, proua president. tänan, minister Malmström. ma tahan öelda tänu ka Rootsile, sest Rootsi eesistumise ajal eh, Euroopa Liidu ministrite nõukogu ühenes eh, ÜRO puuetega inimeste konventsiooniga. see oli eh, hea samm, aga see oli ainult üks sammudest, mis on vaja astuda. meie liikmesriikides on olukorrad väga erinevad. Eh, mõnedes liikmesriikides ei saa puuetega inimesed kasutada viipekeelt. Eh, teistes liikmesriikides on jälle vaja ka teistsugustest teenustest. ärgem unustagem, et kümme protsenti meie kodanikest Euroopa Liidus öö, on puudega. ma tean, et on raske diskrimineerimise vastast direktiivi ellu rakendada, aga võib-olla me mõtleksime selle peale, et meil on vaja eraldi direktiivi, mis käsitleb ainult puuetega inimesi ja see direktiiv peaks olema kõigile meile siduv ning hoiaks ära puuetega inimeste diskrimineerimise. minister, palun vabandust, ma arvasin, et veel tuli üks küsimus. ma rõhutaksin seda, et poliitilisest tahtest ei jää meil puudu, me mõistame, kuivõrd tähtis see direktiiv on ja me oleme töötanud tõesti kõvasti selle direktiivi kallal, et me selle teksti saaksime. aga ma ei saa muuta seda, et meil on vaja ühehäälsust ja ühehäälsust meil praegu veel ei ole. Rootsi eesistujana on asjaga tegelenud ja me eelmised eesistujad samuti tegid mitmesuguseid kompromissettepanekuid ja väga palju töörühmade kohtumisi on toimunud ja toimub edasi ja jätkub töö selle teksti kallal kuni meie eesistumise lõpuni, aga paraku ühehäälsust meil veel ei ole saavutatud. ja kahju oleks, kui me direktiivi erinevad osad välja nopiksime, sest Euroopa Parlament julgustas seda ja meie eesmärgiks oli ka, et meil oleks kõikehõlmav direktiiv diskrimineerimise äh, Eh, kohta ja kui me hakkame nüüd eh, seda jupitama, siis ma kardan, et see oleks kahetsusväärne. nii et üritagem siiski kogu direktiiv mm, saavutada, sest see saab olema hindamatu meie võitluses eh, mitte ainult puuetega inimeste diskrimineerimise vastu, vaid ka igasuguse diskrimineerimise vastu kogu Euroopas. jälle ma mm, meenutan teile, et täiendavad küsimused peavad kestma eh, pool minutit, kolmkümmend sekundit. mul on veel siin soove lisaküsimuse esitamiseks sellel teemal ja ma olen nüüd äh, arvestanud seda järjekorda, kuidas sõna sooviti ja seda, kas nad varem on juba sõna saanud, nii et ainult kaks lisaküsimust ja proua Klas ja proua McInnis. proua president diskrimineerimisi on vaja tõkestada, see on ühiskondlik probleem ja me kõik äh, peame takistama igasuguseid, äh, igasugust diskrimineerimist. kas te jagate minu arvamust, et ei ole selgeid mõõdupuusid, millega saaks äh, mõõta diskrimineerimist, näiteks kui üüritakse välja ko-, korterit ja, ja üür-, tulevane üürnik siis kaebab, et teda diskrimineeriti, kuna ta ei saanud seda korterit. mis, kas te arvate, et liik-, et direktiiv saab äh, äh, nõudmisi esitada liikmesriikidele, kes peavad siis need nõudmised üle võtma oma õigusaktidesse. Euroopal on raske sellist äh, seadust ähm, luua. ma tänan, proua Mikinis. ma tänan, tänan nõukoguga. me räägime siin puuetega inimeste õigusest ja meie kolleeg mm, härra Kossa on just Euroopa Parlamendis puuetega inimeste rühma esimeheks valitud ja eriti majanduskriisi oludes, me ju eile rääkisime sellest eh, ja te jah noogutate, eh, me oleme väga mures eh, laste, noorukite hoolduse üle ja hooldusasutuste üle ja me kardame ka seda, et kriisi tõttu ainult nende laste olukord, kes on hooldeasutuses, muutub halvemaks minister, palun. lugupeetud saadikud, jah, majanduskriisi oludes on alati kõige kaitsetumad rühmad need, kes kõige rohkem kas-, kannatavad, noorukid, lapsed, vanurid, puuetega inimesed ja sellepärast meie vastutustundlike poliitikutena peame mõistma seda probleemi. ning ka nõukogu mitmetes järeldustes ja soovitustes on see sees, et mm, julgustatakse liikmesriike arvesse võtma, et kõige kaitsetumad rühmad on need, kes kõige rohkem kannatavad ja ma olen teiega täiesti päri siin. ja vastuseks teie küsimusele, enne kui meil on üleüldine direktiiv, on väga raske äh, kehtestada norme, et milles siis seisneb Euroopa Liidus puuetega inimest diskrimineerimine. meil on vaja kõigepealt see üldine raamistik paika panna ja ma mõistan, et tohutu töö on vaja ära teha ja ma mõistan, et toimub massiliselt diskrimineerimine puuetega inimeste puhul ja see häirib nende eraelu ja nad ei saa täita neid, seda potentsiaali, mis meil tegelikult oma elus on. nii et kõigepealt on meil vaja seda üleüldist direktiivi ja on vaja mm, ka otsus langetada. Mm, ja järgmine aasta on meil tõrjutuse vastu võitlemise aasta ja see annab meil võimaluse korraldada mitmesuguseid üritusi, kus me tõstame teadlikkust sellest problemaatikast liikmesriikides. ma tänan. ma usun selle mm, arutelu kontekstis ma tahaks ka härra Kosat äh, õnnitleda tema ametis nimetamise puhul selle rühma etteotsa ja nüüd kaheksas küsimus on tagasi võetud, samuti on tagasi võetud küsimus number üheksa. nüüd küsimus number kümme ei ole vastuvõetav, sest me arutasime seda eraldi arutelul täna. järgmine küsimus on küsimus üksteist ja see on härra Paletskiselt, aga tema ei ole siin praegu kohal, nii et sellest me hüppame üle ja nüüd me jõuame kaheteistkümnenda küsimuse juurde, see on härra Kurakiselt ja puudutab vaese Peruu talunike julmi mõtteid mõrvamisi kasu saamise nimel. minister, palun. Eh, suur tänu, proua president. nii nagu parlamendiliige kindlasti teab, kinnipidamine inimõigustest on üks neist väärtustest, mille eest Euroopa Liit seisab ja nõukogu on eriti teadlik ja et kõigis oma suhetes kolmandate riikidega peaksime põhiõigustest ning õigusriigi põhimõtetest kinni pidama. mis puudutab neid konkreetseid intsidente, millele parlamendiliige viitab, siis meie tegelikult nõukogus ei olnud sellest teadlikud, pole seda ka arutanud. loomulikult me oleme teadlikud olnud sellest, mida kirjutab meedia nende intsidentide kohta, kuid tegelikult viimased aruanded on öelnud, et need, see esialgne lugu oli tegelikult pettus. ja nõukogu ei saa kommenteerida lihtsalt seda, mida meedia avaldab ning seetõttu Rootsi eesistuja ei saa selles kontekstis vastata ega spekuleerida. aitäh, minister ja härra Angurakis. aitäh, proua president. ma pean ütlema, et mina ei ole selle vastusega üldse rahul tegemist on täiesti kohutava kuriteoga. ja ma arvan, et äh, Euroopa Liit ühelt poolt, Euroopa Liidul ühelt poolt on, peaks olema vahendid äh, selle küsimuse täpsemaks uurimiseks, on olemas side Peruga, on äh, vastavad vastav teave olemas, võib äh, küsimusi esitada äh, valitsusele, et midagi tehtaks, et äh, on ju võimalik midagi ära teha. suur tänu, proua president me oleme saanud väga erinevaid andmeid selle kohta erinevatelt ametivõimudelt ja hiljuti ka artiklitest, mida on kirjutanud ajakirjanikud ja tundub, et ei ole mingit alust nendele intsidentidele, need pole juhtunud. loomulikult, kui need oleksid juhtunud, see oleks kohutav, aga meil on andmeid, et äh, need ei ole juhtunud, tõenäoliselt on tegu blufiga. ja seetõttu ei ole meil ei võimalust ega pädevust reageerida. suur tänu, proua minister, nüüd läheme edasi järgmise küsimuse juurde mis pärineb härra Tsarnetskilt ja puudutab siis Poola vähemuse diskrimineerimist Leedus. proua minister. ma tänan. proua president, härra Tsarnetski, nõukogu kinnitab, et inimõigused ja põhiõigused on primaarsed ja see on põhiõiguse hartas kirjas ja asutamislepingus kirjas ja nõukogu hoiab ära ja likvideerib igasugused erinevad diskrimineeriva käitumise vormid. nüüd, mis puudutab vähemusõigust, rah-, vähemuste õiguste kaitset, sellega tegeleb ka Euroopa Nõukogu ning on vastu võetud konventsioon rahvusvähemuste kaitse kohta ja neid küsimusi praegu analüüsivad Euroopa Nõukogu pädevad institutsioonid. Äh, äh, aastal kaks tuhat äh, võtsime me vastu äh, dokumendi, mis puudutab äh, inimeste kaitsmist äh, mm, diskrimineerimise vastu, ükskõik on, milline on siis nende usk või rahvus või juriidiline staatus. see puudutab haridust, sotsiaalset kaitset, juurdepääsu teenustele ja Euroopa Komisjon peab jälgima, et Eh, kinni peetaks liikmesriikides Euroopa Liidu õigusest ja Stockholmi programm, mille nõukogu võttis vastu kümnendal, üheteistkümnendal detsembril käesoleval aastal, tehakse veel täiendavad ettepanekud, mis puudutab kaitsetuid rühmi ja aluseks on kogemused, mis on eh, mm, kahe tuhande kaheksanda aasta konventsioonist saadud, mis puudutab eh, laste noorukite kaitset. ma tänan ja nüüd härra Šarnetski, palun Bardzo dziękuję pani. aitäh, proua minister. ma tänan teid äh, selle vastuse eest ja eriti selle eest, et ütlesite selgelt välja, et nõukogu äh, võitleb igasuguse rahvusvähemuste diskrimineerimise vastu ja muuhulgas ka poola vähemuse diskrimineerimise vastu Leedus. ma tänan teid selle eest, aga tegemist on süstemaatiliste meetmetega, mis puudutab näiteks eh, seda, et kohaviidad oleks kahes keeles eh, ja ka halduslikke tõkkeid. see probleem on väga oluline ja ma palun tungivalt, et nõukogu eh, teeks ära midagi selles vallas ma tänan, proua president, ma võin ainult üle korrata need põhimõtted ja väärtused, mida Euroopa Liit alati kaitseb ja ka nõukogu alati kaitseb ning äh, härra Šarnetski fakte uurib Euroopa Nõukogu vastav institutsioon ja kui on tegemist mingi diskrimineerimisega, siis komisjon peab tagama, et liikmesriik täidaks asutamislepingut ning peaks kinni Euroopa Liidu õigusaktidest ma tänan, proua minister ja mul on hea meel näha, et härra <clears throat> Kallager on saabunud, asendamaks härra Kroolit järgmises küsimuses ja järgmine küsimus on budistlike munkade ja nunnade tagakiusamine Vietnamis. palun, proua minister. suur tänu, proua president ja suur tänu selle küsimuse eest. jah nõukogu on vägagi teadlik olukorrast, mis puudutab inimõigusi Vietnamis ja me jälgime arenguid selles riigis hoolega. kaks korda aastas nõukogu ja komisjon hindavad olukorda inimõiguste dialoogi raames, mis meil on Vietnami ametivõimudega ja kõige viimane kohtumine toimus Hanois üheteistkümnendal detsembril ning paljusid asjasse puutuvaid küsimusi arutati, sealhulgas väljendusvabadust kriminaalkaristuste reformimist ning mm, usu ja veendumuse vabadust ning samuti olukorda seoses teatud konkreetsete küladega. Euroopa Liit mainib äh, ka eriti keerulisi ähm, raskeid probleeme seoses valitsusega selles küsimuses. samuti nõukogu ja komisjon rääkisid pikalt äh, Plammi küla elanikega ning äh, samal päeval komisjon kohtus kõrgetasemeliselt Vietnami ameti, ametivõimudega ja seda just siis partnerlus- ja koostöölepingu äh, kontekstis, mis loodetavasti järgmisel aastal sõlmitakse ja me tahtsime, et nad tõesti mõistaksid, kuivõrd tugevad on meie tunded seoses eh, inimõigustega Vietnamis, me rääkisime kirikuvarade võõrandamisest, blogipidajate kiusamisest ja nii edasi ning samuti Plaami küla olukorrast ja, ja me tõesti julgustasime oma osa, vastaspoolt äh, kaitsma inimõigusi ning täitma oma kohustusi seoses rahvusvaheliste konventsioonide ning äh, rahvusvahelise inimõiguste deklaratsiooniga. nüüd äh, tulles parlamendi resolutsiooni juurde, siis tänu sellele on meie sõnum tugevam ja selle eest oleme me teile tänulikud pidades nüüd silmas äh, seda, et parlament hakkab mängima suuremat rolli, eriti seoses Vietnamiga sõlmitavate mm, lepingud, siis kaheksandal ja kaheksandal kuni kümnendal äh, detsembril toimus visiit, külastati kloostreid ja olid inimesed kohal ka, või külastati ka isikuid Plami külast, et äh, oleks võimalik ähm, saada ülevaadet olukorrast. me kindlasti jälgime ka tulevikus seda olukorda väga tähelepanelikult. aitäh! tahaksin tänada eesistujat põhjaliku vastuse eest enda nimel ja proua Crowl, vabandust, härra Crowley nimel. ja me oleme rahul nii komisjoni kui nõukogu lähenemisega ja me loodame, et te pragmaatilisel viisil jätkate seda seiretegevust, aitäh! aitäh, ma ei kuulnud lisaküsimust, nii et me jätkame järgmise küsimusega, mis on härra Källehöölt endalt ja puudutab siis Islandi taotlust Euroopa Liiduga ühinemiseks. proua minister. ma tänan, proua president, see on ka teie südamelähedane küsimus, kas pole? lugupeetud saadik, ma meenutan teile seda, mida nõukogu järeldustest kaheksandal detsembril räägiti. ülemkogu ütleb, et Island on riik, kus on sügavad ja vanad äh, demokraatlikud väärtused ja ta saab anda tõelise panuse Euroopa Liitu nii strateegiliselt kui ka poliitiliselt. see riik on väga tugevalt integreeritud juba Euroopa Liiduga äh, ja äh, ta on Euroopa Majanduspiirkonnas ja ka Schengeni piirkonnas sees ja ametlikult äh, kuueteistkümnendal juulil kaks tuhat üheksa me saime nende taotluse, see on Rootsi eesistumise ajal, ma ise võtsin selle taotluse vastu ja siis saadeti see ka kohe kõigile nõukogu liikmele ja kahe, liikmetele kahekümne seitsmenda juuli kohtumisel me leppisime kokku äh, laienemise osas ja aluseks on kahe tuhande kuuenda aasta nõukogu järeldused, kus öeldakse, et kõik riigid tuleb läbi hinnata äh, Äh, sisuliselt kõigepealt ja vastavalt artiklile nelikümmend üheksa meie asutamislepingus me hakkasimegi menetlema seda avaldust ja komisjon on nüüd juba avaldanud arvamustaotluse kohta ja kõik toimub, kogu protseduur vastavalt asutamislepingutele ja need on kirjas Kopenhaageni järeldustes aastal üheksakümmend kolm ning ülem kogu järeldustest septembrist kaks tuhat kuus ja möödunud nädalal nõukogu, ülemkogu otsu-, arutas asja ja arutab veel niipea, kui komisjonilt on arvamus äh, laekunud ja siis saab juba ülemkogu äh, otsustada Islandiga läbirääkimiste alustamist ja see toimub äh, Hispaania eesistumise esikuudel. härra Kallakar, palun. Mikro, mikrofon. mikrofon, palun. ma tahan tänada eesistujat selle vastuse eest ja ma olen eh, selle delegatsiooni esimees, mis tegeleb just eh, Islandiga. ma mõistan eh, suurepäraselt, et iga taotlusega tuleb tegeleda sisuliselt ning ehm, Island on juba vastanud paljudele küsimustele väga lühikese ajaga ja sellest on suur abi ka, et ta on Euroopa Majanduspiirkonna liige ja Islandi valitsus on võtnud omale kohustusi ja väga pühendunud sellele protsessile ning ma usun, et see on järgmine samm eh, Euroopa laienemisel, kui Islandist saab eh, liidu liige. aga mm, tõepoolest, meil on tegemist vana demokraatiaga ja äh, Eh, Islandi rahvas otsustab lõppkokkuvõttes asja, aga ma ootan tõesti huviga järgmist ülemkogu kohtumist ja loodan, et väga suur samm astutakse siis edasi. ja et siis me, selle kohta tehakse ka vastav avaldus ülemkogus. ma tänan eh, eh, pidada, peame kinni kõikidest reeglitest ja menetlustest, käsitledes Islandi taotlust ja komisjon ei ole veel oma analüüsi lõpule viinud aga nad liiguvad tublisti edasi ja Island on samuti juba määranud oma läbirääkimiste meeskonnad ja nad kavatsevad väga põhjalikult ja kiiresti töötada. nii et me loodame nüüd sellele, et järgmise aasta algusel komisjon esitab oma seisukoha ja siis loodetavasti ülemkogu otsustab järgmised sammud. ma tänan. nüüd pidanuks olema härra De Rossa küsimus, aga tema ei ole siin kohal, nii et sellest me hüppame üle ja me läheme edasi proua McKinnisi küsimuse juurde, mis puudutab biolagunevaid jäätmeid. suur tänu, proua president. iga päev tekitame me tohutu palju jäätmeid Euroopa Liidu liikmesriikidel ja kuidas me sellega edasi toimetame, mõjutab loomulikult äh, oluliselt meie keskkonda. hiljutises komisjoni aruandes, mis puudutas Euroopa Liidu prügila või prügi seadusandluse äh, rakendamist, siis äh, sealt nägime, et hoolimata sellest, et osa liikmesriike on edasi liikunud, siis teised peavad veel väga palju ära tegema selleks, et oleks olemas jäätmete käitluseks vajalik infrastruktuur just direktiivile vastavalt ja see puudutab eriti just prügila direktiivi. nüüd mis puudutab konkreetselt biolagunevaid jäätmeid ja nende saatmist prügilasse, siis raport ütles, et üheksa riikli, riiki äh, vastasid kahe tuhande kuuenda aasta eesmärkidele vastavalt praegustele Eh, andmetele. juunis kaks tuhat üheksa nõustus eh, nõukogu komisjoniga selles osas, et on väga oluline, et need eesmärgid eh, saavutatakse just biolagunevate jäätmete osas ning me jätkame oma hindamisi selleks, et vaadata seadusandlust ja vaadata, kuidas on võimalik vähendada ka jäätmete mahtu seal, kus võimalik. nüüd, mis puudutab taaskas-, ümbertöötlemist äh, või, või taaskasutamist äh, biolagunevate jäätmete puhul, näiteks biogaasi tootmiseks ja nii edasi, siis ka seal nõukogu on äh, pannud paika, et parem jäätmekäitlus toob kindlasti kaasa jätkusuutlikuma jäätmete kasutamise, mis aitab kaasa võitluses kliimamuutustele, kliimamuutustega ja aitab meil saavutada ka eesmärke, mis puudutavad biolaguna, jäätmete mitteandlustamist prügilatesse? aitäh, aitäh selle vastuse eest ja ma arvan, et kõik siin kojas loomulikult toetavad teie pingutusi. kui te olete seisnud nii nagu mina, näiteks Heili, äh, vabandust, äh, prügila peal ja sisse hinganud seda õhku sealt, siis äh, see on päris kohutav, nii et midagi tuleb teha. aga kas on teil võimalik selgitada, miks ainult üheksa liikmesriiki vastab nõuetele sel hetkel, sest me teame, et meil on seda vaja teha ja ma tean, et on võimalik toota ka biogaasi, kõik on põhimõtetega nõus, aga miks me ei saavuta neid eesmärke? aitäh. ma pean tunnistama, et mina ei ole sellel teemal ekspert, aga nii palju, kui ma komisjoni avaldusest aru sain, siis on vaja seda, vaja vastavat infrastruktuuri. see on küllaltki kulukas ja see on, selle paigaldamine on loomulikult äh, kulukas ja pikas perspektiivis see tasub küll ära, kuid need investeeringud on väga suured ja just seetõttu on see aega võtnud. aitäh, minister, ja nüüd võtame viimase küsimuse täna õhtul ja tegelikult ka viimane küsimus siis teie eesistumisperioodil ja see tuleb härra Hans-Peter Martinilt ja see puudutab eesistujariigi Rootsi edu läbipaistvuse küsimustes. ja ma arvan, et siin on midagi head öelda. Oh, jah, tõepoolest, ma tänan, proua president. ja ma tänan selle küsimuse eest. nagu lugupeetud saadik ütles, tegemist on väga tähtsa küsimusega Rootsi kui liikmesriigi jaoks ja eesistuja jaoks me tahame suurendada läbipaistvust Euroopa Liidu tegemistes, me tahame nõukogu tööd läbipaistvaks muuta kõiges ja näiteks äh, nõukogu veebileht ja eesistuja veebileht on andnud nüüd informatsiooni kohtumiste kohta, töödokumente kohta, veebstriiming on samuti olemas ja kõik see materjal kolmes keeles. viimastel kuudel äh, on Rootsi eesistujana teinud kõik, mis tema võimuses selleks, et parandada juurdepääsu ka dokumentidele. septembris, oktoobris, novembris oli meil kakskümmend avalikku mõttevahetust, mis toimusid Rootsi kui eesistuja egiidi all ja vastavalt artiklile kaheksa lõige kolm nõukogu korras. samuti ECOFIN-i tööd mm, kohta on viis avalikku arutelu toimunud. nüüd, mis puudutab arutelusid, siis viiskümmend üheksa punkti on A punktina olnud arutisel ja üheksakümmend kolm punkti on B-punktidena olnud arutusel nõukogu arutustel, kui te arvate, seda on liiga vähe, siis äh, päevakorrapunktide arv ju kõigub äh, olenevalt sellest, mis küsimus arutusel on ja ka kaasotsustusmenetluses olevate küsimuste arv kõigub igas valdkonnas. nii et komisjon kindlasti suurendab mm, nende õigusaktide arvu, mida tuleb otsustada juba koos parlamendiga ja nüüd, kus Lissaboni leping on jõustunud, kõik nõukogu kohtumised, mis puudutavad neid kaasotsustusmenetluse punkte, need arutelud muutuvad avalikuks ja me oleme selle üle väga rõõmsad. me arvame, et Euroopa Liit muutub tõhusamaks ja demokraatlikuks kõige selle tulemusena ja eile ähm, eesistuja Rootsi äh, võttis vastu algatuse, et kohtub rahvusvahelise töörühmaga läbipaistvuse vallas ja ja Diana Wallis, parlamendi asepresident ja meie asepresident komisjonist oli kohal ja mina olin kohal, et arutada eh, praktilisi ettepanekuid, kuidas paremini juurde pääseda eh, Euroopa Liidu institutsioonidele ja kuidas kõik toimuks kasutajasõbralikumalt. Hans-Peter Martin, palun. Ähm, aitäh. harva on täiskogu saalis äh, selline liigutav moment ja äh, mul on väga hea meel, et meil on võimalus sellist viimast dialoogi pidada. proua minister, jah, te teate isegi, et tegemist on äh, aeglase teega, tihti liigutakse edasi teosammul, kui me vaatame, kus me olime kümme aastat tagasi ja kus me praegu oleme, sellest hoolimata võin ma kriitilise, aga veendunud äh, eurooplasena mitte olla rahul sellega, mis, mille, mida me oleme saavutanud. minu jaoks äh, on huvitav see, mida teie sõnumitoojana meile ei, ütlete, et ja et teie ta-, järeltulijad saaksid äh, üht-teist rohkem ära teha. tõepoolest, ma ei ole rahul nende nõukogu päevakorrapunktidega, mis seni on avalikud ja sellega, kuidas me dokumente saame, aga vaadakem asja pikas perspektiivis ja arvestades oma kümneaastast too kogemust Euroopa poliitikuna loodame, et me jõuame ka Euroopas sinna, kus on praegu Rootsi läbipaistvusküsimustes. proua minister, jah, tegemist on tõesti väga tähtsa temaatikaga. juurdepääs dokumentide läbipaistvus on tõesti paranenud oluliselt viimase kümne aasta jooksul Euroopa Liidu määrus kümme nelikümmend üheksa on väga tähtis määrus olnud ja ma, mul oli au olla selle määruse sünni juures. ja tähtis on ka see, kuidas me seda ellu rakendame ja kuidas me asjasse suhtume. viimase kümne aasta jooksul on paljud asjad paranenud, paljud eh, ametnikud Euroopa Liidu institutsioonides on mõistnud, et läbipaistvus on hea legitiimsuse tõttu ja efektiivsuse jaoks ja hoiab ära ka vead ja korruptsiooni. meil on endiselt palju vaja ära teha, Lissaboni leping annab meile selleks uued võimalused ja ma usun, et loodan, et kõik järgmisedki eesistujad kasutavad ära need võimalused võimalikult hästi. ja komisjon ütles eile, et jah, nad teevad ettepanekuid, eh, lähtudes siis Lissaboni lepingust, vaatavad, kuidas edasi liikuda läbipaistvusega väga palju on vaja veel ära teha, aga me oleme üsna pika teega juba ära käinud ja nagu lugupeetud saadik ütles, see on pidev võitlus, jah, ja ma mm, äh, loodan, et me võitleme siin koos uh,. jah, need küsimused, mis ajapuudusel jäid vastamata, saavad kirjaliku vastuse, välja arvatud küsimus üheksateist, mida ei peeta vastuvõetavaks nii et ma tänan minister Cecilia teid väga teie koostöö eest ja äh, selle osalemise eest siin infotundides Rootsi eesistumise ajal. me loodame nüüd teid nüüd teisel poolel järgmisel aastal näha. suur tänu ka kogu teie meeskonnale. infotund on meil sellega lõppenud, järgmine istung toimub homme, neljapäeval, seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksa kella üheksast kuni kella üheni ja kella kolmest kella viieni ja päevakord on juba üleval internetis, nii et lõpetame istungi